suur tänu. jah, suur osa oma tööelust olin ma tegev keskpangas ja minu jaoks on tegemist väga emotsionaalse teemaga ja olulise teemaga jah, eh, Jean-Claude Trichet või Mario Draghi on olnud suurepärased keskpanga juhid ja me peame hoidma standardid nii kõrgel. jah, keskpank on muutunud viimasel aastakümnel ja nii ka ametisse nimetamine on muutunud. vaata, ei vaadata enam akadeemiliste majandusteadlaste poole, vaadatakse, et inimesel oleks tugev majanduslik eh, tugeval taustale lisaks ka eh, kogemused finantssektoris ja minu jaoks Christine Lagarde on suurepärane valik ja ma toetan teda. ja EKONis komisjonis kuulamisel ka mõned päevad tagasi avaldati talle toetust, mina juhatasin EKONi kuulamist aga näib, et terve rida ministreid ja poliitikuid arvavad, et mingisugune müstiline rahanduspoliitika äh, saab asendada majandusreforme, mida on hädasti vaja, see ei ole õige ja ma arvan, et Christine Lagarde on just õige inimene rõhutama seda, et ka muud poliitikad on olulised peale rahapoliitika ja ma loodan, et ministrid teda tähelepanelikult siis kuulavad. suur tänu, härra Mavrides, üks minut suur tänu. mina tahaksin piirduda kahe teemaga, need puudutavad meie tulevikku ja konkurentsivõimet. ja hoiuste kindlustamine ja tagamine, e, see tähendab seda, et meil on nüüd jäänud toppama äh, pangandusliidu loomise protsess, mõned riigid on vastu sellele astunud. jah, meil on küll pangandusliit nüüd olemas, aga hoiused ei ole tagatud. nii et maja on olemas, aga katust ei ole veel peal sellel ja see on oluline teema. Need riigid, keda panganduskriis kõige rohkem tabas, jah, on andnud oma nõusoleku kahele esimesele sambale pangaliidus, aga tagajärjed ühiskonnale on olnud tohutud trängad ja teiseks seadusloome. tähtis on, et igasugused rikkumised eh, tõkestataks. tähtis on, et eh, tulevikus Euroopa Keskpank etendaks siin aktiivsemat rolli. poolteist minutit, Jon Kotta. president aitäh, proua president, lugupeetud kolleegid, on väga üllatav siin tulevast Euroopa äh, Keskpanga poliitikat hinnata sel ajal, kui äh, tema äh, tulevane president asub ametisse alles mõne nädala pärast ja me teame kõik, et kui proua Lagarde tõesti kinnitatakse ametisse, siis ta peab ka koos nõukogu liikmetega seal öö, olema, et seal on öö, Äh, viis nõukogu liiget ja üheksateist liiget ähm, liikmesriikidest, et äh, see on kollektiivne organ ja tema äh, kolme punktina võttis kokku, et milline peaks olema tema ülesanded, et tuleb regulatiivset raamistikku täita ning ta ütles, et ta võtab arvesse ähm, arenguid paindlikult ja tuletan ja ta tuletas äh, Ferberile meelde ka, et vaja on äh, noori paremini kaasata ja avalikku arvamust kuulata ning ta ütles, et äh, tema tegevus Euroopa Keskpangas võtab arvesse ka kliimamuutustega seotud vajadusi, nii et järk-järgult tuleks loobuda nendest ettevõtete aktsiatest, mis Keskpanga mm, bilansis on praegu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 kindlasti Keskpangal on praegu liiga madalate intresside poliitika, mis annab, mis on kahjulik äh, hoiustajatele, aga see võtab, võimaldab inimestel äh, võtta madala intressiga laenu selleks, et äh, osta elukoht, see võimaldab inime-, ettevõtetel investeerida, luua töökohti, olgem äh, tähelepanelikud, aga ka julged, sellepärast et äh, proua Lagarde Äh, on äh, kindlasti äh, julge, julge inimene, et töö, töötagem konstruktiivselt selleks, et sellest oleks kasu meie ettevõtetel ja kodanikel. ma tänan, kolleegid. jah, ma juhin tähelepanu ajakasutusele, tahan olla õiglane kõigi vastu ja nüüd härra Urtasun, üks minut, palun Eh, suur tänu. jah, meil on eh, lepinguta Brexiti oht, käivad kaubandussõjad. Euroopa Keskpank tahab jätka oma tavapärase poliitikaga. jah, meil on samas selle poliitika negatiivseid mõjusid vaja kuidagi hüvitada ja tasakaalustada makromajanduslikud suunised selleks. seda kõike tuleb teha, nagu kolleegid juba ütlesid. meil on vaja ka fiskaalpoliitikat, tagamaks, et eh, liikmesriikidel oleksid paremad tulemused jah, me oleme kuulnud mitmetest allikatest, et tuleb fiskaalpoliitika alased normid jälle läbi vaadata. härra Domborovskis, palun käige välja ka fiskaalalased õigusaktid nüüd komisjonis. härra Rinaldi, üks minut. Vorrei semplicemente fare questa considerazione. Negli anni... Suur tänu. Minul on üks märkus. Varasemal ajal Euroopa Keskpanga rahapoliitika on olnud puudujääkidega ja seda lihtsal põhjustel. meil on likviidsusnormid, millest tuleb kinni pidada. ja sellest tuleb kinni pidada ka siis, kui toimub kvantitatiivse lõdvendamise poliitika. ma arvan, et et eh, probleemid ei ole eh, kuhugi kadunud, probleemid, mis on meil tekkinud negatiivsete või väga madalate intressimääradega. jah, proua Lagarde on positiivselt reageerinud meie soovidele, mida me oleme väljendanud. Eh, Euroopa Liidus on mõned firmad suurte probleemide eest selle kvantitatiivse lõdvendamise tõttu ja sellepärast meie suhtume negatiivselt. ma tänan ütleb härra Overt Velt. proua Lagarde võtab juhi rolli üle Euroopa Keskpangas väga kriitilisel hetkel. möödunud nädalal äh, jah, äh, me nägime äh, huvitavat olukorda Euroopa Keskpanga juht juhtkonna kohtumisel olukorras kus, kus üle viiekümne protsendi majandusjõududest on praeguse poliitika jätkumise vastu. ja euro, euro finantsraamistik ei ole veel paigas, meil ei ole valmis pangandusliit ja kapitaliturgude liiduga tuleb edasi liikuda ja kõige olulisem asi, Euroopa Keskpank ja proua Lagarde peavad rohkem rohkem informatsiooni jagama, eriti nende negatiivsete aspektide kohta, mis keskpanga poliitikal on olnud, aga seda poliitikat tahetakse veelgi tugevdada ja see võib tekitada finants ebastabiilsuse ja kindlustusvaldkond, pangad ei suuda oma kohustusi täita ja kui nüüd praegust poliitikat tugevdatakse, siis probleemid ainult süvenevad. ja kolmandaks, äh, ta, milli-, kuidas on mõju kõigel sellel hoiustajatele, tavalistele kodanikele ja ettevõtetele? praegu kapital suundub valedesse kohtadesse suur tänu ja nüüd kolleeg Kusmao. Eh, parlament eh, valmistab eh, ette positiivset arvamust mm, sellele mm, proua Lagardile ametikohale, kus ta määratleb Euroopa rahapoliitikat ja ja see on tähendanud äh, varem ka kohutavat äh, kasinuspoliitikat, millel on olnud väga halb mõju ähm, majandus- ja eelarvepoliitikale. paljud, äh, kes seda poliitikat kritiseerisid, on nüüd valmis meelt muutma pärast paari-kolme sümpaatset avaldust ja siin, see tähendab seda, et keeratakse selg ähm, keskpärasusele ja aga, aga siin on, meil on olnud tõsine majandus- ja rahanduskriis, ehm, Christine Lagarde aga ähm, Äh, peaks äh, tegema palju rohkemat selleks, et me oleksime valmis sellele kriisile, mis äh, praegu meil ees seismas on varsti. vabandust, kolleegid, ma ootasin tõlke lõppu. järgmine üheks minutiks härra Göngoshi. ma tänan. jah, ma olen Belgia majandusteadlane, kes on Ungaris sündinud ja minul on selge, et ühtne valuuta ilma fiskaalliiduta ei toimi, see tähendab sotsiaal ja töö ja palgapoliitikat on vaja meil ühist. pärast euro kasutuselevõttu täna me näeme, et euroalas on ikkagi väga suured erinevused, tööjõud voolab perifeeriast eh, tugevamatesse riikidesse, demograafiline olukord on kohutav. kui me struktuuriliste erinevustega ei tegele Euroopa Liidus, siis riikide võlakoorem aina kasvab ja ebastabiilsus süveneb. ja äh, kasinusmeetmed äh, toovad kaasa meeleolud, mis on Euroopa Liidu vastu ja nõrgendavad meie koostööd ja sellepärast on siin raportis vaja ka viiteid selle kohta, kuidas äh, Euroopa Keskpank sotsiaalsetele probleemidele reegi-, reageerib ja kuidas vähendada seda lõhet vanade ja uute liikmesriikide vahel, perifeeria ja keskuste vahel. aitäh, härra Kaaras, üheks minutiks. proua president, lugupeetud asepresident, lugupeetud daamid ja härrad, paljud meist äh, kõnelustes proua Lagardiga viimastel aastatel, aga ka nüüd majandus- ja rahanduskomisjonis äh, suutsid veenduda selles, et tegemist on õige inimesega õigel ajal õiges kohas meil on vaja sõltumatu Euroopa Keskpanga jaoks, sõltumatu rahapoliitika jaoks inimest, kellel on kogemus ja sõltumatus olemas, kes näeb kaugele, on mõõdukas, kes on rahuliku käitumisega, usaldusväärne äh, ja keda ülemaailmselt usaldatakse, kes on valmis äh, suhtlema, kes on valmis otsuseid põhjendama ja mm, olema järjekindel ja selge, meil on vaja usaldusväärset, äh, otsusekindlat äh, esindajat äh, ja juhti maailma suuruselt teisele valuutale, Euroopa Liidu ühisvaluutale, meie eurole. ja me täna oleme juba öelnud, et asi ei tohiks olla meie jaoks liiga lihtne, edukas rahapoliitika saab Ähm, äh, ühist ei saa asendada ühist poliitikate puudumist teistes valdkondades, ärgem tehkem asja endale nii lihtsaks, et me kritiseerime madalaid intresse, aga tegelikult äh, juhime sellega tähelepanu sellest, et sellest eemale, et me ei ole teinud piisavalt reforme, tehkem ära omaenda kodutöö aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Lalükk. lugupeetud äh, president, lugupeetud kolleegid, tegemist on minu esimese mandaadiga ja ma pean äh, tunnistama, et ma olen veidi üllatunud, et äh, proua Lagarde ei ole siin, ei kuula meid. et siin ma pean tunnistama, et ma olen üllatunud, aga mis puudutab proua Lagardi, siis tema äh, tutvustus oli küll üsnagi veenev, aga äh, paar kahtlust siiski jäi, et kui oleks väga oluline, et vaja oleks jätkata sellist ähm, lõtva rahapoliitikat, siis on vaja tagada see, et see ei viiks uue majandus- ja rahanduskriisini ning selles osas ei ole piisavalt äh, kinnitusi kuulnud ja mis puudutab kriisi, kaheksa aastat on olnud pikk aeg, meil on tõesti väga palju aega läinud selleks, et äh, kriisist üle saada ning äh, proua Lagarde ei rääkinud piisavalt palju Kreeka kriisist, ta võib-olla on veidi muutnud oma ideoloogiat, aga me ei näe garantiisid, et kuidas ta tõkestaks ähm, kriisi, kuidas ta haldaks järgmist kriisi. suur tänu, üks minut, härra Pišlaru. Thank you suur tänu. ma kasutan rumeenia keelt. Euroopa Keskpanga presidendi valimine ei ole lihtsalt see, et üks isik asendub teisega, vaid öö, tähtis on ka, et poliitika oleks selline, mis vähemasti kolmele punktile vastab. kõigepealt pangandus- ja rahandusliit, meil on vaja siin süsteemi, mis ei talu rahapesu ja korruptsiooni, mis vastaks uuele nägemusele, tegeleks ka näiteks digitaliseerimisega, keskkonnakaitsega ja teiste uute teemadega. meil on vaja konkreetset tegevuskava selleks, et rahastada VKE-sid korralikult. me teame ju, et täna enamik ettevõtjaid on heitunud enamikes liikmesriikides. meil on vaja toetada neid riike, kes ei kuulu euroalasse praegu, et toimuks tõeline lähenemispoliitika ka nendega. näiteks Rumeenias toetus reformidele vajab ka toetust Euroopa Keskpangalt. härra Jakelunas ma tänan äh,, volinik. jah äh,, aastakümneid on olukord finantsvallas olnud ebastabiilne ja ka rahanduspoliitikas. nüüd kuulanud proua Lagardi kuulamisel ja lugenud ka kirjalikke vastuseid, mulle näib, et proua Lagarde ei mõista kõiki tagajärgi, mis on olnud hoolimatu äh, poliitika tagajärg näiteks hüpoteegiturg, kurgudel toimub ja Šveitsi franga, frankides laenud on suureks probleemiks, mõned riskid on ära nimetatud, aga ma räägiksin ka uutest riskidest, mis tulenevad finantstehnoloogiatest, näiteks krüptovaluutad, mis tegelikult üldse mingid valuutad ei olegi ma ei tea, proua Lagarde, kas te ikka mõistate kõiki neid riske, mis on tekkinud, me soovime teile edu ja Euroopa Keskpangalegi soovime edu, aga teil tuleb ära teha suur töö ka järelevalve vallas ja meie siin parlamendis tahame teid toetada selles, et ära hoida globaalsed kriisid ja toetada ka meie kodanikke. aitäh ja kaheks minutiks saab sõna härra Pekk lugupeetud äh, proua president täna täiskogu valib äh, Christine Lagarde'i Euroopa Keskpanga presidendiks. Äh, majanduskomisjonis kahe nädala eest ta ütles avameelselt, et Euroopa Keskpank alates kahe tuhande kümnendast aastast on eiranud Euroopa Liidu aluslepinguid ja ka tulevikus, nagu ta ütles, on oodata äh, rikkumisi avalikus huvis ja see iseenesest juba teeb proua Lagardist kõige ausama poliitika, äh, poliitiku Prahast äh, läänes. Mm, Lagardi eelkäija Draghi ja Velli äh, trükkis selle rohkem raha ja rõõmuga rikkus seadusi rohkem kui äh, ükskõik kes, ükskõik äh, kus, aga sellest hoolimata Euroopa Liit kasvas aeglasemalt kui kogu ülejäänud arenenud maailm ilma Jaapanita ja euroala kasvas veelgi aeglasemalt kui ülejäänud Euroopa Liit ja Äh, Saksamaa keskpank hindab, et Draghi on äh, Saksa hoiustajaid äh, röövinud kuuesaja neljakümne kaheksa miljardi võrra ja kuna see võtab inimestelt ära nende raskesti teenitud raha ja rikastab ainult Draghi kambajõmme, määras Draghi surmahaigele eurole eelmisel nädalal kahekordse koguse äh, äh, ravimit. euro on intensiivravipalatis alates kahe tuhande kümnendast aastast ja et ta ja see, et ta nüüd on äh, sõltuvuses morfiumist, ei häiri mitte kedagi, kuna patsient ei lahku palatist enne surma Äh, proua Lagarde, teie vabameelsus äh, on teie jaoks austav, äh, kuna ta tõesti möönab eksimusi õigusriigi suhtes, aga avalikus huvis ta ei käitu, sellepärast et Euroopa äh, Keskpank lihtsalt äh, paneb ühiskonna kandma äh, vastutustundetu valitsemus, valitsuste poliitika kulusid ja euro ei ole avalik hüve, vaid ta on lihtsalt finantssüsteemi ori. ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Juritsa. aitäh, proua president liberaalne rahapoliitika ei sunni äh, valitsusi ellu viima vajalikke reforme, kui meil ei ole soodsat majanduskeskkonda, äh, kui meil on äh, meil ei ole reegleid, mis tagaks, et äh, inimesed, ähm, kes äh, tööd teevad, tõesti ähm, piisavalt motiveeritud oleks, et äh, ettevõtted saaksid raha investeerida. meil on vaja kedagi, kes suudaks korralikult mik-, makromajanduslikul tasemel äh, panka juhtida, et äh, siin ei ole räägitud negatiivsetest mõjudest, äh, sellest, et see ähm, mõjub halvasti hoiustajatele ja et äh, zombiettevõtted ja zombiprojektid on sellise rahapoliitika tõttu elus ja mm, tõesti, meil on vaja aru saada, kui ohtlik see on. keskpangal läheks paremini, kui see oleks läbipaistvam, kui see avaldaks rohkem teavet kui vähemalt kontrollikojale, et Euroopa Keskpanga ähm, poliitikate osas oleks võimalik äh, korralikku järelevalvet teostada. minu kartus on, et äh, muutus Euroopa Keskpanga juhtkonnas ei äh, tähenda muutust Euroopa Keskpanga poliitikas ja mina vastavalt sellele ka hääletan. härra Pedicini, aitäh kogu jõuga oleme üritanud leida põhjusi, et miks me peaksime toetama proua Lagarde'i, aga meil ei ole olnud edu, sellepärast et proua Lagarde on kaasvastutav kõigi nende poliitikate eest, mis on viinud selleni, et olukord Euro Euroopa Liidus on halvenenud ainult äh, selleks, et kaitsta äh, Prantsusmaa ja Saksa äh, erapanke, see majanduskasv iga hinna eest kokku kasinuspoliitika, äh, struktuurireformid, äh, palkade vähendamine, pensionide vähene, vähendamine, tohutu ümberjaotamine alt ülespoole, mille puhul äh, rikkad muutuvad järjest rikkamaks ja vaesed järjest vaesemaks. meile räägitakse, et asjad olevat muutunud, aga meie polevat sellest lihtsalt aru saanud, aga nüüd on asi liiga kaugele läinud. meie ei toeta proua Lagardi, me tahame äh, tegelikke muutusi. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Garcia Mangallo. Mikro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 tähendaks seda, et tuleks majanduslangus, aga proua Lagarde toonitas ka seda, et üksi keskpangal ei õnnestu toetada äh, konjunktuuri ja raha väärtust stabiilsena hoida, vaja on ekspansiivset äh, Äh, finantspoliitikat ja eelarvepoliitikat ja siin äh, on väga palju vaja teha Saksamaal. see, et me äh, tasakaalus eelarvest kinni peame, on vale. meil on vaja muuhulgas võidelda ka kliimamuutuste vastaste võitlustega. aitäh ja nüüd saab sõna härra Eroglu. me elame euroalas äh, juba rohkem kui äh, äh, väga pikalt ähm, inflatsioonist väiksemate intresside ähm, perioodil ja see oli teataval ajal ka õige, aga nüüd oleme jõudnud negatiivsete intressideni, mis on null koma viis protsenti seda äh, võimalust aga ei kasutata ära ja sellepärast tahaksin Keskpangale tähelepanu juhtida ohtudele. nimelt, et liikmesriigid ei saa oma eelarvet kontrolli alla ja et äh, hoiustajad ähm, ei, ei saa enam selliste intresside puhul tagada enda jaoks äh, tulevikus elatisvahendeid ja me meil on tulemas uus majanduskriis, see, seda näitab, näitavad ka eelmised kriisid, mis meil on olnud USA-s, Kreekas, Hispaanias, mujal, mis olid seotud negatiivsete intressidega, nii et tahaksin uut Keskpanga juhatust üles kutsuda olema julged, rääkima liikmesriikidega ja palun kalduge kõrvale härra Draghi rangest kursist. aitäh! aitäh ja härra Bardella saab sõna kaheks minutiks aitäh, proua Lagarde ütles, et tema juhtimise ajal keskpank on äh, läbipaistvam ja kodanikele ligipääsetavam, ta ütles, et äh, keskpanga roll on, et äh, inimesed saaksid temast aru, mitte ainult turud ei saaks aru. tegemist on aga täiesti ähm, vaba majanduse toetajaga, ähm, kes öö, põlgab äh, ainsat vabalt valitud äh, organit äh, ja tuleb meenutada, et see inimene, kes on väga paljusid olulisi institutsioone juhtinud, ei ole kunagi osalenud valimistes, valimistel Prantsusmaal. proua Lagarde oli suures ähm, rahvusvahelises Ameerika advokaadibüroos, aga tema huvid kindlasti Äh, on ka kooskõlas tema varasema tegevusega, nii et äh, mm, ta kaitseb eelkõige anglosaksaks äh, majandussüsteemi ja see, et temast tahetakse nüüd teha ähm, ähm, keskpanga presidenti ei ole kindlasti Euroopa huvides ning inimesed näitavad et milline probleem on euro olnud ähm, ostujõule, et euroala kasv on väga nõrk, Euroopa Keskpank on aga ainus äh, keskpank, mis äh, on keskendunud inflatsioonivastasele võitlusele ja ta rääkis äh, investeeringutest ja tulevikusektorite arendamisest, tööhõivest. meil on siin väga olulisi küsimusi, mida me tahame proua Lagardilt küsida ja me, meil on väga kahju, et ta ei ole siin meie ees, sest meie oleme ju valitud rahvaesindajad. härra Sintšitš, palun. aitäh. täna arutame Eh, Euroopa finantsküsimusi, finantssüsteemi juhte, aga mis, mil, miks seda teha, kui proua Lagarde siin ei ole, me räägime kõige olulisemast ametikohast Euroopa Liidus, Euroopa Keskpanga presidendi ametikohast, aga ta ei ole siin. aga ma esitan talle sama küsimuse, mille ma esitasin proua von der Leyenile, et kas Euroopa äh, Äh, liit elab üle järgmise riigivõlakriisi, ma tean selle vastuse, vastust juba ette, me oleme näinud teda IMF-i ja Kreekat juhtimas, me teame, mida ta tegi Kreekas me nägime, kuidas inimeste hoiused kahanesid, pensionid vähenesid, et inimesed ei suuda enam ravimeid osta ja nüüd selles põrgulikus euroalas tuleb uus äh, Ehm, riigivõlakriis, te tahate ka ähm, Horvaatiat eur- äh,, selle osaliseks. Euroopa poliitikaid äh, juhib äh, rahvusvaheline finantssüsteem, nii et selleks, et meil oleks võimalik äh, üleminek rohelisele äh, majandusele, on meil vaja kõigepealt äh, Ehm, rahalist üleminekut. proua Lagarde ei ole inimene, kellel oleks äh, uusi ideid, ta lihtsalt jätkab äh, senise poliitikaga ja mina teda ei toeta. aitäh ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Jüri. aitäh, mina esindan ühe riigi kodanikke, Ungari kodanikke. meie ei ole euroala liikmed, me plaanisime sellega liituda, aga kogemustest õppides äh, tahtsime seda teha siis, kui me oleme õigel ajal, äh, kui me oleme korralikult valmistunud ja äh, tänu struktuurireformidele on Ungari äh,, ähm, äh, Ungari majanduskasv üle viie protsendi, see on neli korda suurem kui euroalas äh, ma tahaksin tulevaselt Euroopa Keskpanga presidendilt paluda, et ta jätkaks sellise rahapoliitikaga, mis võtaks arvesse nii euroala kui mitte euroala riikide huve. me oleme osa ühisturust, nii et äh, euroala ei tohiks kahjustada riike, mis on sellest väljaspool nii et ähm, see ettepanek, mis puudutab, et euroalal peaks olema eraldi eelarve, ähm, kuulub samasse kategooriasse ja lõpetuseks tahaks äh, paluda, et ei äh, ei mm, tõk-, kehtestataks uusi äh, reegleid inimeste, riikidele, kes soovivad euroalaga liituda, ei ole õiglane, kui pidevalt reegleid muudetakse. härra Belka, palun Äh, Euroopa Keskpanga president hoolitseb euro eest, äh, millest nagu äh, härra Draghi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ütles, euro on koos ühtse turuga kõige olulisem asi, mis Euroopa Liit on kunagi loonud. euro ei ole mitte ainult kohustus rahvus, riiklikele majanduspoliitikatele, vaid see on ka väga suur privileeg. see on väga suur valuuta, suuruselt teine valuuta ma maailmas ja meil ei ole vaja äh, kriisi ajal muretseda likviidsuspuuduse pärast ja ei ole vaja riiklikke valuutareserve äh, rajada. Ähm, seda on vaja meelde tuletada nii poliitikategijatele kui ka äh, avalikkusele, ma olen kindel, et Christine Lagardi suurepärased kommunikatsioonioskused äh, kuluvad väga ära, äh, muuhulgas ka nendele riikidele, kes ei ole euroala liikmed, nagu Poola, ma soovin talle palju edu ja ütlen, et ma toetan teda täielikult. aitäh, härra Haider, palun! aitäh! Euroopa Keskpanga poliitika traagi all on olnud väga kohutav, finantsspekulandid said odavat raha ja kinnisvarahinnad on rekordiliselt kõrged, aga selle on kõik kinni maksnud eh, hoiustaja, kelle raha ei ole enam midagi väärt, kes ei saa intressi, kes peab kaet-, kartma seda, et tema Äh, seda karistatakse negatiivsete intressidega selle pärast, et ta keeldub tarbimast ja mis siis nüüd tuleb äh,, härra riigivõlg Macron äh, läheb komisjoni, äh, ütleb, et mina saan Euroopa Keskpanga äh, ja nüüd meil on oodata, et järgmised kaheksa aastat on kodaniku jaoks väga harv, halvad äh, see, et proua Lagarde komisjonis ütles, et tahetakse ära kaotada, ei, ei, ei välistanud seda, et kaob ära sularaha ja et hoiustajad äh, peavad taluma negatiivseid intresse, see on minu meelest väga murettekitav. ja ju, ju, ju, Iive IMF-i šefi äh, ülemusena proua Lagarde äh, hoolitses selle eest et, et äh, kümme protsenti vähenes kõigi inimeste äh, hoiused ja mul on hirm tuleviku eest. härra Kirtsas, me toetame proua Lagarde'i ja ootame, et ta toetab ka Kreeka majandust. see, mida ta majanduskomisjonis meile ütles Kreeka majanduse primaar ülejäägi alandamise kohta on meie meelest väga äh, positiivne, see paneks Kreeka majanduse käima ning me ootame, et ta aitaks meid äh, problemaatiliste laenudega Ehm, ka SSM-i juht on sellega nõus. me arvestame sellega, et õnnestub parandada Kreeka kriisipankade olukorda, nii et äh, proua Lagarde tõesti mm, saab väga palju ära teha Kreeka majanduse jaoks ja me ootame ka seda, et meid võetakse äh, Q EI programmi, seda kvali-, kvalitatiivse leevenduse programmi, see, see varem meile ligipääsetav ei olnud ja see tagaks selle, et äh, Kreekal läheks paremini ja see oleks positiivne ka euroala jaoks. härra Perei-, Silva Pereira, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. Obrigado, senhora president suur tänu, proua president. proua Christine Lagarde'il on loomulikult nii isiklikud kui ka poliitilised kvalifikatsioonid äh, selle ametikoha võtmiseks äh, ja sotsiaaldemokraadid hääletavad tema puhul põhimõttelistel põhjustel. esiteks selle tõttu, et ta kavatseb jätkata äh, Mario Draghi rahapoliitikat ja meil on vaja, et et Euroopa Keskpank suudaks olla vastu vastuseisjatele ja teha seda, mis on Euroopa ja Eurotsooni jaoks vajalik. teiseks, oluline on toetada majanduskasvu ja on oluline, et seda ka komisjoni öeldakse, ja kolmandaks äh,, läbi tuleb viia majandus- ja rahaliidu reform, tugevdada Euroopa majanduse juhtum, juhtimissüsteemi ja tuua siia rohkem äh, demokraatiat ja me palume ka omalt poolt proua äh, Lagardil neid punkte toetada. suur tänu, üks minut, härra Sant ma toetan äh, äh, proua Lagardi nimetamist, arvestades tema kogemust, on selge, et on vaja äh, rahapoliitika toetust äh, euroala kasvule. ei ole võimalik äh, äh, majanduspoliitikas piirduda ainult majanduskasvu ja töökohtadega, aga äh, probleemid on äh, euroala äh, väiksematel palkadel, pankadel, mis tegutsevad mitmetel turgudel, seda, neid peetakse süsteemselt olulisteks pankadeks, nad tegutsevad turgudel, kuhu suured pangad ei ole huvitatud sisenema, nad pakuvad likviidsust ettevõtetele ja need pangad on ühelt poolt bürokraatia surve all, teiselt poolt aga väheneb nende kasum ja palun ärme peame seda väikeseks probleemiks. suur tänu ja palun vabandust kolleegilt proua Fitzgeraldilt jätsin teid kogemata vahele, ma tean, et see on teie esimene kõne parlamendis, nii et nüüd annan teile sõna üheks minutiks. suur tänu, proua president, kõigepealt tahaksin tervitada äh, proua Lacardi ametisse määramist äh, Euroopa Keskpanga presidendiks, tema ametisse määramisega juhivad naised kahte Euroopa kõige olulisemat institutsiooni, Euroopa Keskpanka ja Euroopa Komisjoni, see on väga suur edusamm sugude võrdsuse osas Euroopas loomulikult on meil veel jätkuvalt väljakutseid ja just nimelt majanduse ja finantssektoris. Äh, proua Lagarde majanduskomisjonis rõhutas väga olulist asja, Euroopa Keskpank peab olema mõistetav ja arusaadav mitte ainult turgudele, vaid ka tavainimestele ja see peaks olema juhtpõhimõte Euroopa Keskpanga tegutsemisel. meie inimeste kuulamine, Euroopa institutsioone usaldatakse äh, alla poole usaldab alla poole kodanikest. finantskriisi mõjud on ikkagi veel tunda. Iiri kodanikkond elas finantskriisi ajal üle väga suured raskused ja mõned raskused on jätkuvalt alla. meie e, inflatsioon on kõrgem kui mujal, meie pangandus on väga kontsentreeritud, konkurentsi ei ole ja meid ohustab ka Brexit. ma tahaksin väljendada äh, ka tänu äh, proua Lagaardile tema abi eest Iirimaale väga keerulistel aegadel. suur tänu, poolteist minutit, äh, proua De Lange. Eh, äh, suur tänu, proua president. ma usun, et erinevad seisukohad siin kojas näitavad kahte asja. esiteks seda suurt väljakutset, mis seisab Kristiin Äh, Lagardi eest, üheksateist euroala äh, liikmesriiki, kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki, on kõik erinevate majandustega ja tuleb leida üle-euroopalisi lahendusi nende probleemidele. teiseks, oleme täiesti õigustatult teinud valiku, et Euroopa Keskpank peab olema sõltumatu, seda ei juhita poliitiliselt. see on väga õige, aga Euroopa Keskpanga otsused mõjutavad ka tavainimesi, kes on teinud rasket tööd, kes on äh, pannud kõrvale sääste pensioniks või laste jaoks. kuulamise käigus ütles proua Lagarde, et ta püüab arvesse võtta selle Euroopa Keskpanga poliitika sekundaarset mõju äh, härra Draghi järgis poliitikat, mis aitas panku, aga mitte pensionifonde ja ma tahaksin äh, Äh, rääkida just nimelt sellest teisesest mõjust pensionifondidele. me räägime täna väga palju Euroopa eluviisist, aga küsimus on ka selles, kas me võime võtta võlgu ja jätta need maksmiseks oma lastele või me peame ikkagi ise tegutsema selle nimel, et oma pensioniks säästa ja see loodetavasti on õige lahendus. suur tänu, kallid kolleegid, läheme nüüd vaba mikrofoni juurde ja ma tänan, et te olete juba kasutanud elektroonilist testsüsteemi, seitse sõnasoovi, kõik saavad sõna, härra Van Dalen kõigepealt. suur tänu, proua president, minu jaoks on kõige olulisem küsimus see, millist poliitikat hakkab EKP uus president ajama seitse aastat tagasi äh, aitas äh, Euroopa Keskpank finantskriisi äh, lahendada, aga jätkuvalt jätkatakse sama poliitika väga palju raha on suunatud finantsturgudele ja härra Draghi soovib seda poliitikat ka jätkata me näeme praegu negatiivseid intresse ja inimesed, kes soovivad säästa, äh, on väga suurtes raskustes. Äh, ja samas ajal on liikmesriike, kes ei vii läbi vajalikke reforme. Äh, Hollandi keskpank ja mõned teiste riikide kolleegid tegutsevad selle poliitika vastu. nii et ma loodan, et proua Lagarde siin rikub seda trendi suur tänu, nüüd on äh, vaba mikrofoni nimekiri lõpetatud, kaks lisandus veel ja nüüd härra Markes, palun üks minut. suur tänu, proua president erinevalt mõnede koja liikmete seisukohast oleme meie seisukohalt, et on väga oluline äh, et proua Lagarde on lubanud jätkata EKP praegust majanduspoliitika, eelkõige neid mittetraditsioonilisi instrumente, mida on rakendatud viimase paari aasta jooksul, viimati eelmisel nädalal. võlapoliitika ohustab eurot, nii et me ei saa seiklusrikkasse aega tagasi pöörduda, nii et me toetame proua Lagarde'i, aga kui nii-öelda selle range kulli poliitika pooldajad äh, toetavad äh, mit-, mitmeid fraktsioone siin kojas, siis nende mõju on näha ka Rahvaparteis. meil on vaja ranget rahapoliitikat, aga nagu kandidaat ka viitas, oluline on fiskaalpoliitika vahendeid kasutada. riigid, mille makromajandus on ülejäägis, peavad tegema rohkem, et tagada Euroopa majanduse tasakaal. pikemas perspektiivis on vaja ära teha rohkem, on vaja viia lõpule pangaliidu asu-, äh, president katkestab ja annab sõna härra Kärkinile. vabandust, mikrofon ei toiminud. lugupeetud daamid ja härrad, põhimõtteliselt äh, vastutustundlikud poliitikud vastutud, peaksid lõpetama euro mustamise, sellepärast et euro on parem, kui siin räägiti ja globaliseerunud maailmas on, ei ole sellele alternatiivi. proua Lagarde äh, talle ma ütlen, et Draghi poliitikat ei tohiks jätkata, igaühele peaks selge olema see, et tõkestamatu tarbimine tekitab uusi äh, mulle ja me peame ju siis hoolitsema nende kõrvaldamise eest, nii et proua Lagarde äh, soovib seda poliitikat jätkata, meie aga peaksime oma võimalusi kasutama äh, et anda uut hoogu ja et Euroopa Keskpangal oleks uus juhatus ja et loobutaks sellisest äh, finantspoliitikast ja et tugevdatakse hoiustajaid, mitte võlgnikke ja et äh, siin oleks võimalik leida tasakaalu selleks, et Euroopat edasi viia. härra Ferrier, üks minut. suur tänu Äh, troika, mis tegutses Kreekas äh, ja Iirimaal, äh, hõlmas ka proua Lagardi, kes viis ellu seda troika ekspansionistlikku programmi ja selle tulemuseks oli sotsiaalne katastroof. proua Lagarde vabandas aga ta ütleb ka, et tema äh, seisukohad ei ole muutunud ja ta ütles ka, et äh, Portugal peaks jätkama äh, sarnast poliitikat, seetõttu mind üllatab sotsiaaldemokraatlike kolleegide seisukoht ähm, kui me räägime võimalikust kriisist Euroopast, äh, siis me näeme ka ette, milliseid instrumente selles kontekstis kasutada. It... ma püüan olla õiglane, nii et üks minut. järgmine kolleeg kindlasti ei riku seda reeglit euro on tugev valuuta, mida kasutab üheksateistkümnes riigis kolmsada nelikümmend miljonit eurooplast. see on valuuta, äh, mis, milles tekib kuusteist koma üheksa protsenti maailma SKP-st ja kolmkümmend protsenti rahvusvahelisest kaubandusest selle edasiseks tugevdamiseks on meil vaja reforme liikmesriikides, mis peaksid ellu viima Äh, sobivaid majandus, äh, sotsiaalpoliitikaid, et tagada stabiilne majandus oma kodanikele. meil on vaja tugevat pangandussüsteemi, äh, mis ei kannata liigsete viivislaenude ja raskustes pankade all, mida nägime kriisi ajal Äh, mitmed liikmesriigid on suutnud kriisi lahendada ja ma usun, et nad suudavad äh, lahendada ka tuleviku kriise, proua Lagarde on kogenud äh, inimene selles vallas ja saab minu hääle. suur tänu, härra Berg, palun. suur tänu. Euroopa on suurte majanduslike väljakutsete eest ja samas me näeme, et rahapoliitikal omad piirid ja me peame mõtlema selle peale, et me ei saa öelda nagu Trump, et äh, föderaalreserv äh, äh, teeb midagi valesti ja kogu riik selle all kannatab. Euroopa Keskpanga Äh, programm võib-olla ei ole olnud nii hea, kui me tahtnuks seda näha. aga samas me oleme näinud, et muugi ei ole, muud lähenemisviisid ei ole aidanud, juba Keynes viitas sellele. me peame selle üle järele mõtlema, et kuidas äh, rahapoliitikat õigesti kohaldada, koordineerida ja kindlasti ei tohi see vastuollu sattuda rahapoliitikaga ja kui konjunktuur on madal, siis on meil vaja sellist mm, poliitikat, poliitikaid, mis oleks omavahel kooskõlas. meil on ka rändeprobleemid ja see tähendab seda, et meil tuleb rohkem koostööd teha, mitte vähem. härra Papademolus, palun. suur tänu, proua president mina tahaksin öelda, et minu fraktsioonil on väga kahju sellest, et proua Lagarde on otsustanud meid oma kohalolekuga mitte austada. IMF-i presidendina võis tal olla selline privileeg, aga EKP peaks siin kohal olema, nad on äh, Äh, meie ees aruandekohustuslased. Äh, meie ei saa proua Lagardi poolt äh, hääldada, sellepärast et me ei saa toetada seda poliitikat, mida rakendati tema IMF-i ametiajal riikide suhtes nagu Kreeka. me tahaksime, et poliitika oleks positiivse mõjuga ja on selge, et Euroopa Keskpanga poliitika kõrval on oluline, et ka liikmesriigid rakendaksid ekspansionistlikku äh, eelarvepoliitika. härra Boltšik. suur tänu, proua president, ma toetan proua Lagardi nimetamist Euroopa Keskpanga presidendiks, sellepärast et ta on väga kogenud poliitik ja minu jaoks on võtmetähtsusega see, et ta toetab majandus- ja rahu, rahaliidu lõpuni ülesehitamist ja samuti see, et ta soovib rahapoliitikat inimestele paremini selgitada. sest inimesed tõepoolest peaksid olema teadlikumad meie poliitikatest. Tšehhi Vabariik ei ole euroala riik aga me leiame, et euro on stabiilne väärtuslik valuuta ja arutelu käigus kuulsime ka, et fiskaalpoliitikat tuleks rakendada majanduskasvu teenistusse. teisest küljest peab kogu süsteem olema stabiilne. Euroopa Keskpank on minevikus kasutanud äh, mitte konventsionaalseid meetmeid selle stabiilsuse tagamiseks ja ma usun, et ka proua Lagardi alal äh, ajal süsteem jääb stabiilseks, nii et ma toetan tema ametisse nimetamist. proua Grapini, üks minut, palun. suur tänu, proua president, volinik, kallid kolleegid. loomulikult on Euroopa Keskpank väga oluline majanduse arengu ja valuuta stabiilsuse seisukohalt. proua Lagardil on olemas vajalik äh, koolitus ja haridus ja ta on äh, demonstreerinud oma pädevust selle ametikoha jaoks. mõned meist on kritiseerinud Euroopa Keskpanka äh, tema seniste poliitikate eest. olen nõus, et proua Lagarde'i ees seisavad nüüd uued väljakutsed. minu riik ei kuulu euroalasse, aga on siiski Euroopa Liidus majanduskasvu äh, numbri poolest teisel kohal, on tõepoolest, et tõsi, et ka tulevikus võivad meid ees oodata majanduskriisid ja me ei tohiks jagada Euroopat euroalaks ja muudeks riikideks, me peaksime toetama kõiki, aga väiksemaid ja välja kuulutama või välja kujundama selliseid äh, poliitikaid, mis toetaks negatiivseid intressimäärasid. kolleegid, nagu te näete, äh, kolleegid tulevad äh, Äh, hääletama, nii et äh, nüüd tuleb kõva häälega rääkida, härra Raskin, äh, härra Dombrovskis, ähm, nagu te teate, komisjon ei ole kaasatud Euroopa Keskpanga presidendi ametisse määramisse, aga nagu te teate, me oleme väga huvitatud sellest öö, protsessist, siis ja teie, kuulasin huviga teie seisukohti äh, Äh, Euroopa rahapoliitika tuleviku osas. Äh, me usume, et proua Lagardist äh, võib saada vabandust, kolleegid, palun kuulake või vähemasti olge tasa ja volinik äkki võiks natukene rääkida lähemale mikrofoniga suur tänu, proua president. Euroopa Keskpanga uue presidendi ees seisab lähitulevikus ja ka pikemas perspektiivis äh, suuri väljakutseid. lähiajal juhul, kui Euroopa Keskpangilt on vaja panust, et vältida majanduslanguse teket äh, ja kuulsime proua Lagardilt äh, kuulamise käigus, kas et tuleb kaaluda, kas äh, mineviku lühiajalisi meetmeid võiks paremini asendada fiskaalpoliitika meetmete ja struktuurireformidega. president katkestab jällegi. kallid kolleegid, ma ei taha siin nimeliselt kellelegi noomitust teha, ma ei teagi kõigi nimesid, aga ma palun, kolleegid minu paremal käel palun vabandust, ma ei hakka karjuma kord-kord, sellepärast et ma ei ole Briti alamkojas, vastasel juhul mul oleks ka teistsugune mõju. palun istuge vaikselt. volinik Dombrovskis vastab meie arutelule. ma ei jätka enne, kui ma saan vaikust. palun, olge tasa, kolleegid palun vabandust, sellest ei piisa, ma kardan, me peame natukene ootama. me jagame äh, ka seda seisukohta, et majandus- ja rahaliidu süvendamine on euroalale mm, positiivne, see suurendab meie vastupanuvõimet ja tugevdab euro rahvusvahelist staatust. Äh, pärast äh, arvamuste vahetust majanduskomisjoniga selle sellel kuul pärast proua Lagardi kuulamist äh, sain aru, et ka parlament jagab seda seisukohta. ma loodan, et selle uudisega jätkub suurepärane koostöö meie kolme institutsiooni vahel äh, vastastikuses austuses ja äh, proua Lagardi ametiajal. suur tänu! suur aitäh, äh, asepresident, nende märkuste eest. nüüd on see osa meie istungist lõppenud ja alustame koheselt hääletusega, aitäh! lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. me jätkame. enne kui me hakkame hääletama, on mul teile kaks teadaannet. kõigepealt ähm, tahaksin teid teavitada, et fraktsioonid on otsustanud, ähm, et, et kolmapäevane koosolek pikeneb kella üheksani. ka, kas siis me saame kõik õhtused punktid korralikult ära arutada, kas kellelgi on selles osa, osas vastuväiteid. kui ei, siis on see heaks kiidetud ja teine teadaanne puudutab seda, et pädevad Itaalia ametiasutused on presidenti tead-, teavitanud sellest, et härra Nikola Tanti on valitud äh, siia parlamenti asendama meil kõigile hästi tuntud kolleegi.